Voilà, voilà, on se presse un peu, on prend sa place et nous allons... tehkem kiiresti, istugem oma kohtadele ja hakakem hääletama. Et nous allons commencer par le premier vote. ja alustame esimese hääletusega ehk Stojanovi raport. tegemist on äh, ühe hääletusega, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud ja jätkame patroon Eivesi raporti hääletusega. Äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja jätkame Saieri raportiga Äh, samuti nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. jätkame teise Sairi raportiga. ka siin on tegemist nimelise hääletusega, hääletus alanud Le vote est clos hääletamine lõppenud. vastu võetud ja kolmas Sairi raport, ka siin on tegemist nimelise hääletusega, hääletamine alanud